kolmest kuni kella üheteistkümneni õhtul. ja päevakord on Euroopa Parlamendi kodulehel kirjas ja praegu ma soovin teile kõikidele head kodutööd.